Oh, euh, ja me oleme väga palju hiljaks jäänud, alustame nüüd. palun kõigil saalist lahkuda vaikselt, kui te ei soovi kuulata edasi. nii et tegemist on viieteistkümnenda päevakorrapunktiga Euroopa Liidu ja Jaapani suhted Thank you, thank you for coming. aitäh, et uh, tulite siia. Thank you, thank you. tervitan siin Jaapani suursaadikut härra Kazuo Kodamat, kes uh, on äh, täna ka siin meie Euroopa Liidu ja Jaapani suhete kuulamisel. see avalik kuulamine puudutab siis Euroopa Liidu ja Jaapani suhteid ja on seotud partneri, Euroopa Parlamendi Äh, nõusoleku andmisega Euroopa Liidu Jaapani äh, strateegilise partnerluse lepingule ja selle resolutsioonile. väliskomisjon arut-, hääletas äh, nõusoleku andmist ja resolutsiooni kahekümne esimesel novembril, kuna ajakava oli väga tihe selleks, et jõuda järgmise nädala täiskogul Euroopa Liidu Jaapani majanduspartnerluslepingu vastuvõtmiseni tähendas see seda, et meil ei olnud võimalus seni arvamusi vahetada selle raporti osas ja äh, sellepärast see on nüüd võim-, esimene võimalus arutada seda küsimust siin. ma tervitan siin meie künali-, külalisi, härra Gunnar Viigand, Euroopa välisteenistus, äh, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna direktor, professor Aksel Berkov, Berkovski Pavia ülikoolist Itaaliast, kes on ka Milanos asuva Instituto per gli studi di politica internazionale vanemteadur ja härra Bruno Hellendorf, kes on äh, teadur Egmonti instituudis äh, Belgias ja Euroopa Poliitika Keskuses. kuna me oleme väga ajakavast maha jäänud, paluksin kohe sõna võtta härra Viigandil, et ta räägiks meile Euroopa Liidu ja Jaapani strateegilisest partnerluslepingust. Teil on aega mõned minutid aitäh, ähm, äh, härra Preeda, selle võimaluse eest. ma ei ür-, üritan hakkama saada vähema kui kaheksa minutiga. tahaksin teada anda, et äh, väliskomisjonile, et äh, Jaapani parlamendi ülemkoda hääletas just majanduspartnerluslepingu ja strateegilise partnerluslepandi, lepingu poolt ähm, me loodame, et kolmeteistkümne, üheteistkümnendast kolmeteistkümnenda detsembrini läheb ka Euroopa Parlamendis nii, et Euroopa ja Jaapani suhted on sünkroonis mitte ainult allkirjastamise ajal, vaid ka siis, kui tegemist on ratifitseerimisprotsessiga. ja tahaksin lühidalt tutvustada teile strateegilise partnerluse lepingut, et miks see on sõlmitud, mille, mis on selle sisu. tahaksin tervitada väga seda mm, suurt tööd, mida on teinud härra Peterle raportöörina kes koos variraportööridega on seitse aastat jälginud seda tööd, mitu aastat seda tööd teinud. see annab poliitilise mõõtme meie olemasolevale tugevale partnerlusele, tavaliselt inimesed mõtlevad Euroopa Liidu ja Jaapani suhetest ainult majandussuhete mõttes, aga meil on väga palju rohkem ühiseid huve ja ka selles lepingus on meil võimalus selgelt välja öelda, et meil on palju ühiseid väärtusi koos äh, majanduspartnerluslepinguga on see strateegilise partnerluse leping esimeseks korraks, kui Jaapan sõlmib sellise lepingulise strateeg- stra,, äh, lepingulise strateegilise suhte, mis äh, katab erinevaid poliitikavaldkondi mõne välispartneriga ja see kindlasti tõstab uuele tasemele Euroopa Liidu ja Jaapani suhted. meil on ühised põhiväärtused ja me tahame edendada ka meie ühiste huvide kaitset rahvusvahelisel areenil. Euroopa Liit ja Jaapan on head partnerid, see partnerlus põhineb pikaajalisele koostööle, jagatud väärtustele ja põhimõttele, eriti demokraatia, õigusriikluse ja inimõiguste vallas, aga ka ähm, mitmepoolse maailmakorralduse tunnustamisel ja vaba kaubanduse tunnustamisel partnerlus sõlmitakse ajal, kus on väga palju üleilmset segadust ja seetõttu on see väärtuslikum ja olulisem kui eales varem. Nende uute instrumentidega saame rohkem ühiselt võtta juhtrolli äh, olulistes äh, valdkondades, äh, ükskõik, kas tegemist on üleilmsete või piirkondlike küsimustega, me loodame positiivselt üleilmset korda suunata, see aitab meid edendada oma üleilmset tegevuskava ja paljudes uutes valdkondades süvendab see meie kahepoolseid suhteid Äh, Spa-, äh, Belgias on äh, väga tavaline, et räägitakse spaas, strateegilise partnerluse leping seal, see aitab meie ühist, ühiseid algatusi süvendada ja tegemist on võimestava instrumendiga, tegemist on väga olulise poliitilise, aga ka väga olulise äh, õigusliku ja võimestava äh, lepinguga. seda hakatakse koheselt rakendama ja me peame selle lepingu ellu rakendama, tehes tõsist tööd, kasutamaks ära kõiki selle võimalusi. tegemist on võimestava lepinguga, see loob sellise institutsioonilise raamistiku, mis võimaldab meil arutada erinevaid vald-, küsimusi erinevates valdkondades ja väga aktiivselt ähm, on katalüsaatoriteks Jaapani välisministeerium ja välisteenistus. me õnnestub äh, olukorda muuta ainult siis, kui me kasutame ära neid võimalusi, mida pakub see uus raamistik. me, siin on sätted, mis näevad ette tihedamat koostööd äh, võtmetähtsusega üleilmsetes küsimustes, nagu näiteks kliimamuutused, äh, küberjulgeolek, kus meil on väga tugevad ühised huvid ja vajadus tegutseda. Jaapan on ka oluline partner arenguabi puhul ja humanitaarabi puhul ja ühiselt äh, oleme maailma suurimad abiandjad ja kavatseme seda äh, äh, ära kasutada, tehes tihedamat koostööd piirkondlikust, piirkondlikul tasandil on väga oluline strat-, julgeolek, kui ähm, julgeolek satub ohtu ühes maailma piirkonnas, siis mõjutab see ka teisi maailma piirkondi. see on märk sellest, et me oleme maailmas väga tihedalt seotud ja üksteisest sõltuvad. seda on väljendatud juba meie üleilmses strateegias aastal kaks tuhat kuusteist. mainin siin lihtsalt Korea poolsaart ühe näitena või Lõuna-Hiina merd kus meil mõlemal on võtmetähtsusega huvid, anda panuse äh, rahu loomisse, rahu tagamisse, kriisihaldusesse ja et, ähm, et äh, rakendatakse olemasolevaid äh, norme. Ähm, ja me tahame teha tihedamat julgeolekulast koostööd Jaapaniga ning veel üks väga oluline koostöövaldkond on ühendavus mis on jätkusuutlik sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt, aga ka äh, fiskaalselt äh, ja mis tugineb rahvusvahelistele normidele ja reeglitele ja Jaapan oleks meie jaoks äh, peamine partner. Jaapanil on väga oluline ähm, oluline positsioon selles Vaiksel ookeanil ja komisjon on hiljuti pakkunud välja äh, strateegia, mis näeb ette äh, Euroopa ja Aasia ühendamise, nõukogu kiitis selle heaks, meil on strateegiline lähenemine sellele küsimusele, see võimaldab meil meie koostöö teha palju konkreetsemaks selles küsimuses. ma ei äh, räägi kõigist va-, kahepoolse koostöö valdkondadest, mis mõjutavad äh, meie mõlema äh, majandust ja ühiskonda, aga tahaksin välja tuua äh, ühe valdkonna, et oluline on tegeleda energeetika küsimustega ja edendada inimestevahelisi kontakte meie kodanike vahel. parlamendi tähtsus on samuti äh, siia sisse kirjutatud lisaks Euroopa Parlamendi olulisele rollile äh, nende lepingute vastuvõtmisel on ette nähtud äh, parlamentidevahelised kohtumised, parlamentidevaheline diplomaatia, mis annavad olulise panuse strateegilise partnerluse laiendamisesse. nii et kahtlust ei ole, et nii majanduspartnerlus kui strateegilise partnerluse leping tähendavad väga suuri eeliseid mõlema poole kodanikele, kodanike ja ettevõtete jaoks äh, annavad võimaluse suhteid süvendada, nii et ühiselt äh, saame me muuta selle uue raamistiku edus, edukaks. aitäh, härra Viigand ja nüüd saab sõna professor Berkovski, kes räägib Jaapani julgeolekupoliitikast Ida- ja Kagu-Aasias. aitäh, üritan ajaga hakkama saada ma ei räägi siin äh, nendest lepingutest. Äh, härra Viigand, härra Brock äh, e eile rääkisid sellest juba erinevatel üritustel, aga räägiksin julgeolekupoliitikast Kagu-Aasias ja Lõuna-Aasias. ja siin räägin ka Indiast, sest India on äärmiselt oluline ja Jaapani aktiivsema julgeolekupoliitika kontekstis Kagu-Aasias ja muuhulgas ka küsimustel, millest just rääkis härra Viigand, kui ta rääkis mm, parematest ühendustest Aasias. Jaapani poliitika Kagu-Aasias on muutunud aktiivsemaks, nähtavamaks. Jaapani peaminister Shinzo Abe ajal Jaapan äh, pöörab nüüd rohkem tähelepanu Hiina siiditee algatusele, mida Hiina tugevalt rahastab ja Jaapani üritab, Jaapan üritab tasakaalustada Hiina aktiivsust selles piirkonnas, nii et Jaapan on palju, muutunud palju aktiivsemaks, ma hiljem seletan, kus ja, ja kuidas. Jaapan tulles ta-, tulen tagasi hiljem selle juurde, äh, Jaapan pakub välja kvaliteetseid taristuprojekte India, Hiin-, India, Austraalia ja USA-ga selleks, et äh, tasakaalustada Hiina äh, siiditee algast-, algatuse poliitikaid, kõik see ja see on väga oluline, ikka Jaapani siseriiklikus kontekstis seda toetavad muutused Jaapani sisepoliitilises agendas ja muutused Jaapani äh, julgeolekupoliitilises tegevuskavas ja hiljem äh, küsimuste puhul tulen selle juurde tagasi. Äh, Jaapan praegu annab endale võimalusi Ähm, teostada enesekaitseõigust, mis on väga oluline äh, selleks, et suurendada julgeoleku ja kaitsealast koostööd teiste riikidega. Jaapan praegusest või alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on äh, ümber tõlgendanud oma põhiseadust ja omab nüüd õigust ähm, ka ÜRO hartas on kirja pandud, et Jaapanil on õigus teostada enesekaitseõigust ja äh, veel üks oluline areng oluline sündmus Jaapani välis- ja julgeolekupoliitika tegevuskavas on see asjaolu, et Jaapan alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja see on äärmiselt oluline, kui me räägime Jaapani julgeolekupoliitikast Kagu-Aasias, et Jaapan enam äh, ei keela endal relvade või relvatehnoloogia eksportimist äh, varem Jaapan keelas eh, endal relvade ja tehnoloogia eksportimist, aga seda keeldu enam ei ole ja sellepärast julgeoleku ja kaitsekoostöö Kagu-Aasia riikidega, aga ka Euroopa riikidega, nagu näiteks Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ja Saksamaaga, on muutunud oluliseks. ja sellel on otsene mõju sellele, mida Jaapan saab teha ja teeb äh, seoses julgeolekupoliitikaga Kagu-Aasia osas. Jaapani võimekuse loomine ähm, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ähm, andis Jaapan Filipiinidele kaks patrull-laeva, pakkus välja ka koolitust lennuki ja ähm, selleks, et parandada lennuohutust äh, ja Jaapan pakub äh, Hanoile Vietnamis uusi patrull-laevu, varem Jaapan pakkus ainult kasutatud äh, laevu, nii et äh, Jaapan äh, soovib suurendada Filipiinide ja Vietnamiga julgeolekualaseid suhteid ja sama käib ka Ita-, Indoneesia kohta, et patrull-laevu on müüdud Indoneesiale ja Jaapan ja Indoneesia lõid kahepoolse Ähm, merejulgeoleku foorumi. Ähm, miks nad seda tegid? sellepärast, et Jaapan ja ka Indoneesia on väga mures Hiina äh, territoriaalse ekspansionismi pärast Lõuna-Hiina meres ja üks asi veel, millest te olete kuulnud, et Hiina on pannud paika piiri aastal tuhat üheksasada nelikümmend üheksa ja Hiina kasutab seda piiri ära selleks, et selgitada kogu maailmale, et Lõuna-Hiina meri kuulub Hiinale ja sellepärast ei ole mingisuguseid territoriaalseid vaidlusi Lõuna-Hiina meres eh, Hiinal, sellepärast et tegemist on Hiina, eh, arvates Hiina territooriumiga. nii et eh, seal on väga palju muresid teistel riikidel, kes samuti taotlevad õigusi sellele territooriumile ja sellepärast Jaapan suurendab julgeolekualaseid sidemeid teiste riikidega. rääkides Jaapani investeeringutest Kagu-Aasia riikidesse, ASEAN-i kuude riiki, Singapur, Taiwan, Myanmar, Myanmar, Vietnam ja teised, rohkem kui viiskümmend protsenti Jaapani välistest otseinvesteeringutest läheb sellesse piirkonda. Jaapan on lubanud eelmisel aastal sada kümme miljardit anda Aasia Arengupangale kvaliteetse taristu loomiseks, selleks, et tasakaalustada Hiina äh, siiditee poliitikaid. Mm, Jaapan pakub sada miljardit praegu, sada kümme miljardit Aasia Arengupangale. seda on loomulikult väga palju vähem kui see, mida Hiina on lubanud anda. Hiina üldiselt, üldised investeeringud ähm, äh, siiditee projekti ulatuvad peaaegu triljardini, nii et seda on väga palju vähem, vähe, mida Jaapan on lubanud anda, aga tegemist on algusega ja kõik see on osa Jaapani nii-öeldud äh, kaitsediplomaatiast, mi-, mis on suunatud Kagu-Aasiale ja Jaapan, vähemalt äh, Jaapani valitsuse sõnutsi äh, kasutab kahest, kahetist lähenemist, et Jaapanil on väga tihe koostöö eh, ja julgeolekuside USA-ga, aga täie, sellele täiendavalt suuretata, suurendatakse julgeoleku- ja kaitsesidemeid eh, Kagu-Aasia riikidega. see kõik on osa Jaapani vabast ehm, eh, arvamusest, et Vaikne ookean peab olema vaba ja avatud. Ehm, FOIP, FOIP on Tokyo Ehm, peamine strateegia, strateegiline lähenemine äh, seoses Vaikse ookeaniga ja väga oluline on siis äh, kvaliteetne taristu, nagu juba mainitud. nüüd Hiinast, äh, kaugenen minutiks Jaapanist. Kagu-Aasiast ehm, hoolimata probleemidest Hiina ja Jaapani kahepoolsetes suhetes on olemas näiteks Ida, Lõuna-Hiina meres territoriaalsed vaidlused, see, need olid teravamad paar aastat tagasi, kui nad praegu on, aga Jaapan ja Hiina hiljuti äh, paar kuud tagasi leppisid kokku nii-öelda siiditee nõukogu loomise, milles Hi-, puhul Hiina ja Jaapan siis leppisid kokku, et nad vähemalt äh, arutavad seda, et äh, kas tulevikus, kui mõnevad äh, mingisugused tingimused on täidetud, et kuidas Jaapan võiks anda omapoolse panuse siiditee algatusse juulis kaks tuhat seitseteist aasta tagasi. Tokyo juba Shinzo Abe valitsus ütles, et nad võiksid kaaluda et nad samuti hakkaksid osalema Hiina siidide projektis teatavatel tingimustel ja see on väga oluline, tingimusteks on e-, e-, avatus, läbipaistvus, kolmandaks on et projekt peaks olema majanduslikult kestlik ja et et äh, arenguriikidele peab jääma nendes projektides omandiõigus, see kõik on väga vaielda, me võime seda rääkida, aga see on täielikult vastuolus sellega, kuidas Hiina oma siidide projekti rakendab. Nad ütlevad, et jaapanlased ütlevad, et me oleme nõus äh, osalema, kui need eeltingimused on täidetud. aga jaapanlased arvavad, et nagunii neid tingimusi ei täideta et see on hea mõte, aga äh, väga tõenäoliselt Jaapan sellega siiski liituma ei hakka. kas mul on veel üks minut, küsib kõneleja. ja täna on mul sünnipäev, nii et <laughs> tõesti peate mulle rohkem äh, äh, aega aega andma. Jaapan ja India. see loomulikult läheb kaugemale Lõuna-Hiina merest, tegemist on Lõuna-Aasiaga India, mis puudutab Jaapanit ja ka vastupidi, mis puudutab Jaap-, Indiat, Act e-, East Policy, mille kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võttis vastu India, suurendas äh, Kagu-Aasias äh, India panustamist ja Jaapan on väga suur osa sellest võrrandist, seda on korduvalt rõhutatud, et Jaapan on India Act East Policy väga suur nurgakivi ja sellega on kaasnenud ka tihenenud julgeoleku ja kaitsekoostöö India ja Jaapani vahel, see on väga konkreetne olnud kaks pluss kaks kohtumistel, ühistel manöövritel Kagu-Aasias, seal on kaasatud olnud ka USA ja Austraalia ja sõlmitud on erinevaid lepinguid, muuhulgas ka ähm, äh, teenuste osutamise leping, logistika jagamise leping on sõlmitud nende kahe riigi vahel, nii et tegemist on väga olulise lepinguga teiste algatuste hulgas ja see on viinud selleni, et väga konkreetne julgeolekukoostöö on tekkinud India ja Jaapani vahel. sellega ma lõpetan ja ootan äh, küsimusi. Äh, suur tänu ja härra Helender, teie räägite Jaapanist kui Euroopa Liidu globaalsest partnerist äh, viis kuni seitse minutit, aitäh! mul on väga hea meel pöörduda täna teie poole selles küsimuses ja ei saa väga palju küll rääkida kaheksa minuti jooksul, aga kui ma uurisin seda küsimust äh, ja ma üritan siin natukene ka teile pilte näidata. kui vähe me, ja siis tuli välja see, kui vähe me rääkisime Euroopa Liidu ja Jaapani kahepoolsetest suhetest praegusel hetkel ilmselgelt rahvusvaheline mõõde mängib suhetes palju tähtsamat rolli ja see on tähtis, sest diplomaatias põhi, kõige tähtsam on see, et me peame mõtlema uuele üleminekupoliitikale ja kahekümne kaheksandal juunil kohtusid USA ja Põhja-Korea liidrid ja see mõjutas väga palju, nii et seitsme järgneva minuti jooksul tahaksin keskenduda põhilistele küsimustele. kõigepealt praegusel hetkel on väga märkimisväärne niisugune naljakas hetk äh, Äh, siin on praegusel hetkel erinevad jõud kokku tulnud, kui seda poleks niimoodi olnud, siis äh, oleks olukord hoopis teistsugune. Äh, ja kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on nüüd juba läbirääkimisi peetud ja nüüd tegelikult me oleme üksteisele nii-öelda lähemale tulnud ja me ei räägi mitte ainult sellest, mis on võimalused ja probleemid meie suhetes vaid me vaatame, millised on meie ühised probleemid, millega me peame üheskoos tegelema. nii et me peame siin ilmselgelt vaatama kaubanduse peale, aga ka rahvusvahelise julgeoleku, arengu ja ka äh, arengu peale, ühenduslülide peale ning kliimamuutuste peale. Need on minu arvates need neli sektorit, milles on probleeme mis vajavad lahendust ja me peame tõesti need tulemused, lahendused leidma, et me peame nüüd soovide nimekirjast minema üle prioriteetide nimekirjale, kõik ei saa olla prioriteet ja tegemist peaks olema siis selliste öö, äh, eesmärkidega, mida on võimalik saavutada ja mida, mille saavutamist on siis võimalik mõõta. nüüd esimene argument. Äh, siin on äh, huvide ja vaadete konvergents, meil mõlemal on probleem vananeva ühiskonnaga, fiskaaltagajärgedega, mis selle tulevad. Eh, samamoodi meie majandused on eh, üleminekuperioodil, meil on vaja tagada majanduskasvu, seega hoiame nendes küsimustes kokku. meil on vaja ka tööstusstruktuuri ümber muuta nii Jaapanis kui ka äh, Jaapanis tööstus neli punkt null, millele läheb üle Hiina aastal kaks tuhat kakskümmend viis, on küsimus, mille peale me peame mõtlema. ja viimane küsimus, ka julgeolekuolukord on väga palju muutunud. Hiina tõstab pead, Jaapan samamoodi. Euroopa Liidu poole pealt nüüd see Venemaa ohu suurenemine mis ilmselgelt ka muudab meie vaatevinklit äh, ja viib neid vaatevinkleid lähemale, kui nad olid varem. teine punkt, äh, selle lähenemise taga on põhiliselt Brexit. provokatiivselt võiks isegi öelda, et tegemist on negatiivse hooandjaga. Euroopa Liit on äh, Jaapani jaoks olnud tegelikult teisel kohal pärast Londonit prioriteetide nimekirjas, sest äh, majandus, kaubandus äh, varem keskendus Jaapan nendes küsimustes pigem Londonile, nüüd kaob London aga ära, see tähendab seda, et Brüsseli ja Tokyo vahelised suhted on muutunud äh, lihtsamaks ja teiseks muidugi see, et me oleme nüüd korral põhinevast äh, korrast üle läinud äh, pigem sellistele voolavatele, muutuvatele reeglitele, mis on sisse viinud USA äh, president. Need on need ühised vastutusvaldkonnad, millele meil on vaja leida lahendusi ja see tähendab seda, et me peame tegema koostööd. me oleme seda ka siiamaani teinud ja tulemused on olnud head, aga me peame tegema rohkem. me peame seda nagu Gunnar Viigan ütles, et äh, me peame seda tegema, tagamaks reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda just kaubanduses, julgeolekus, arengus ja kliimamuutustes. mida see tähendab? see tähendab seda, et meie peame andma oma panuse sellele korral põhinevale äh, korrale, see tähendab seda, et me, äh, me mitte ei ütle, et me võtame kohustuse teha seda ja seda, vaid et me pakume välja lahendusi. Euroopa Liidu äh, Äh, Jaapani äh, leping on selles suhtes tõesti paljulubav, aga me peame nüüd suutma ka veenda, et me teeme midagi ära ja me peame prioriteedid paika panema. meil on vaja ilmselgelt siin äh, peame tegelema siis abenoomikaga ja samamoodi peame Euroopa Liidu äh, tõsiseltvõetavust, äh, usaldusväärsust suurendama, see on äh, väga tähtis küsimus. siis on meil siin ka rahvusvahelisel tasandil näiteks rahvusvahelise julgeoleku osas saaksime me rohkem ära teha ja mina näiteks ütleks, et Euroopa Liit peaks mõtlema ka enda julgeoleku peale, julgeolekukeskkonna peale. meie peame diplomaatilisel tasandil rohkem ära tegema. näiteks meie praegune koostöö on olnud üks tähtis, aga mitte ainus. samal küberjulgeolek on tähtis küsimus. samamoodi merejulgeolek, sellest üleüldse teadlik olemine, need on küsimused, mida on võimalik äh, saavut-, kus on võimalik konkreetseid tulemusi saavutada ja me peame neid saavutama. nüüd arengu poole pealt äh, taristu kvaliteet siin tuleb Jaapaniga koostööd teha. meil on vaja strateegiat selle kohta. tegemist on sellise loomuliku partnerlusega, meil on ühised väärtused, mida me jagame ja peame mõtlema ka selle peale, selle, kuidas me saaksime selle partnerluslepingu paika. tegemist on väga tähtsa lepinguga, jaapanlased väga pragmaatiliselt lähenevad sellele tööle ja nüüd on meil võimalik tõesti öö, midagi ära teha, aga ma pole kindel, et see ajahetk on väga pikk. see ei ole lihtne ülesanne, aga see on tegelikult osa partnerlusest ja seepärast tuleb sellega tegeleda. ja selline aeg ei kesta pikalt ja seepärast meil on vaja võimalikult kiiresti tulemusi ette näidata, mida kiiremini, seda parem. Your... suur tänu teie sõnavõttude eest. nüüd annan sõna meie raportöörile Jaapani teemal, kolleeg Alas Peterle, palun. aitäh. lugupeetud esinejad, teie, lugupeetud suursaadik see on olnud suur au ja ka väljakutse minu jaoks tegeleda selle raportiga juba kaks ametiaega peaaegu ning maailm on läbirääkimiste käigus palju muutunud, aga ühiste pingutustega jõudsime väga keeruka protsessi lõppu kus usaldus kahe globaalse partneri vahel on kasvanud. ja ma arvan, et on oluline, et me ei jaga ainult huvisid, vaid ka soovi jõuda kestliku partnerluseni, mis on võimalik ainult siis, kui me lähtume samadest väärtustest ja põhimõtetest ja ma arvan, et nii see tõesti on alguses oli mõistmine, aga nüüd, nagu härra Viigand ütles, on meil sümfoonia ehk siis äh, lisaväärtus on siin olemas ja ma sellega piirduksin, sest paluti, et ma võtaksin ka arutelu kokku, aitäh aitäh ja nüüd annan sõna meie sotsialistide fraktsiooni esindajale härra Kaanile, kes, kui ma õigesti aru olen saanud, loeb ta ette selle, mille on kirja pannud David Maater, Martin, sest tema on sotsialistide fraktsiooni variraportöör selles küsimustes. suur tänu, kõigepealt palju õnne härra Berkovskile. lugupeetud sõnavõtjad, ma võtan kõna, sõna David Martini nimel, kes oli variraportööriks meie fraktsioonist, ta ei saanud paraku siin olla. David toetab äh, seda kokkulepped, sest äh, see võimaldab koostööd erinevate valdkondade lõikes, sealhulgas inimõiguste vallas. David, teil on küsimus äh, härra Viigandile, milline on Euroopa Liidu seisukoht ja suhtlus äh, Jaapaniga surmanuhtluse teemal. kas äh, see partnerlus võimaldab meil seda teemat tõstatada jaapanlastega, et keelustatakse riigis surmanuhtlus ja nüüd vabakaubandusleppe vallas on meie fraktsioon Jaapanit survestanud, et ratifitseerida kaks ILO konventsiooni, mis puudutab pealesunnitud tööd muuhulgas. Jaapan on valmis kehtestama ministeeriumite vahelise töörühma selle nimel, see töörühm on juba kaks korda kohtunud. kas välisteenistus on ka tõstatanud neid teemasid Jaapaniga nüüd? Jaapani kosmeetikafirmad võivad jätkuvalt testida tooteid loomadel, aga arvestades seda keeldu ja turukeeldu, mis on Euroopa Liidus kehtinud juba mõnda aega, on Euroopa kodanikud väga mures. Eurobaromeetri uuring märtsist kaks tuhat üheksa näitab, et kodanikud leiavad, et Euroopa Euroopa Liit peaks paremini tagama loomade heaolu rahvusvaheliselt. meil on ka resolutsioon, millega soovitakse keelustada loomade kasutamine kosmeetikatööstuses. kas te olete tõstatanud või plaanite tõstatada seda teemat Jaapaniga? me leiame, et seda strateegilist partnerluskokkulepet tuleks ka selles vallas rakendada, aitäh! aitäh! ja ma ei tea, mida nüüd teha. kas te soovite reageerida? kas keegi teist soovib sõna? või soovivad siin reageerida sellele, mida need kaks parlamendisaadikut siin ütlesid? No, no, c'est bon. Ça va, Monsieur Kahn. I'm... Um, okay, I will uh, take up what... ma vastan nii hästi kui oskan ja tean. nüüd esimene küsimus, mis puudutab surmanuhtlust, mis on selge erinevus Jaapani ja Euroopa Liidu vahel. aga see ei ole ainuke erinevus või see ei ole ainukene lähedane partner, kus meil on selline erinevus. seega isegi demokraatlike riikidega, kus kohaldatakse õigusriigi põhimõtteid, on meil erinevusi, kes ei ole veel kaotanud surmanuhtlust, mille nimel me loomulikult võitleme ja mida me toetame. Euroopa Liit on igal juhul surmanuhtluse vastu. me leiame, et surmanuhtlus on ebainimlik ja julm ja selliseid vigasid ei saa kunagi parandada ja see on oluline ka inimväärikuse kaitmiseks. me oleme seda seisukohta väljendanud korduvalt Euroopa Liidu avaldustes, ka siis, kui surmanuhtlus on täide viidud Jaapanis ning me teeme seda ka, kui me peame poliitilist dialoogi Tokyoga. oleme kutsunud Jaapani ametivõime tõsiselt kaaluma või vähemasti moratooriumit kehtestama ning seda me teeme ka teiste partneritega suheldes, kes surmanuhtlust kasutavad ning me soovime avalikku arutelu sel teemal, aga Euroopa Liit ei saa seda teha, me palume, et Jaapani ametivõimud võimaldaksid sellist ausat arutelu pidada, et keelustada äh, surmanuhtlus olukorras, kus üha rohkem riike on seda teinud, muuhulgas ka Ameerika Ühendriikide osariikides. teine teema, ma pean tunnistama, et tegemist on teemaga, mis ei ole otseselt käsitletud äh, minu arvates üheski sättes, igal juhul mitte strateegilises partnerluskokkuleppes, aga seda ei käsitle ka teised tegemist on teemaga, mida me võiksime tõstatada koostöö valguses Jaapani ametivõimudega, lähtudes meie poliitikast selles vallas. nüüd, mis puudutab ILO konventsioone, siis siin on meil selged kohustused ja ma tean, et see on väga oluline, kui peame dialoogi Jaapani partneritega, millega tegeletakse ja seal võib olla vajalik ka siseriikliku õiguse muutmine ning järgmine põlvkond, järgmine põlvkond kaubanduskokkuleppeid äh, tähtsustab kindlasti seda valdkonda. ma käsitlen siin praegu partner, strateegilise partnerluse kokkulepet, aga see on väga oluline ka muude lepingute valguses. aitäh, nüüd sooviks äh, anda sõna Jaapani suursaadikule äh, mõneks minutiks. palun, teil on sõna. Um, uh, uh, Mr Chair, thank you very much for suur tänu, et andsite mulle võimaluse jagada oma mõtteid, aga ma tahaksin lihtsalt tänada loomulikult kõiki esinejaid, esimeest ja ahveti komisjoni liikmeid, kes siin osalevad. kolm märkust minu poolt, esiteks äh, härra Viigandile vastuseks, mida ka härra Viigand käsitles, ma arvan, et see strateegiline partnerluskokkulepe kinnitab üle meie partnerluse tugevuse ning kinnitab üle meie ühissoovi ühiselt probleeme lahendada, mitte ainult kahepoolseid probleeme, vaid ka väljakutseid, kus me peame koostööd tegema, et käsitleda neid teemasid globaalselt, kliimamuutused, rahvusvaheline julgeolek Põhja-Korea tuuma vähendamise programm, kõik need väga tähtsad teemad ning see partnerluskokkulepe aitab meil tõesti koostööd teha, ma arvan, et see on kõige tähtsam aspekt. teiseks kui nüüd erinevalt sõnastada, mida ka härra Viigand ütles, see partnerluskokkulepe loob võimaluse koostööks ja annab, loob ka väga hea juriidilise vundamendi, mille põhjal Euroopa Liit ja Jaapan kõikides valdkondades suurendavad oma koostööd ja kolmas kõneleja ma mainis äh, väliseid tegureid, äh, mis võimaldaksid seda lähenemist. ma tahaksin vastata, ma nõustun tema hinnanguga, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et samad tegurid äh, mõjutavad ka Euroopa Liidu suhtlust, mitte ainult Jaapani-poolset suhtlust, seega praegu mõistetakse, et me oleme kriisi lävel ja peame reageerima ning kokkuvõtteks tahaksin öelda, et see partnerluskokkulepe on kõige tõhusam viis edasi liikuda ning e, seetõttu on meil ka selline kokkulepe. nüüd e, härra Berkovski ütles, et korduvalt, et on selline tasakaalutu kaalustav mõõde. mina seda välja ei tooks, sellepärast et juba enne, kui meil oli meie usume, et Euroopa Liit ja Jaapan, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, India, me kõik leiame, et vabadused on väga tähtsad, reeglitepõhine ühiskond, demokraatlikud väärtused on väga tähtsad osad meievahelistest suhetest ning see strateegilise partnerluse kokkulepe tagab ka suurema tõhususe, et Jaapan ja Euroopa Liit saaksid siin valdkonnas eh, rohkem panustada aitäh, lugupeetud suursaadik. härra Björkovski, palun saate väga lühidalt sõna. aitäh, ma hindan teie märkusi nii täna kui ka eile. loomulikult kahe tuhande kuuendat aastat mainiti siin, kui Shinzo Abe oli esimest ametiaega peaminister. ma ma olen teadlane, ma ei ole poliitik, ma võin öelda, mida ma tahan ja teen seda ka alati. koostöö Jaapani, India, Austraalia, Ameerika Ühendriikide vahel Vaikse ookeani, Vaikse ookeani piirkonnas, lähtudes sellest taristust, on täiesti vastuolus minu arvates, võib selle üle vaielda ja hiinlased ka seda vaidlustavad, on täiesti vastuolus sellega, mida Hiina teeb piirkonnas. kui me lähtume nendest territoriaalsetest vaidlustest, see on teravas vastuolus sellega, mida nelja, neli riiki nüüd teevad. ma ei tea, kas see on tasakaalustav jõud või vastuettepanek, konstruktiivne vastuettepanek, minu arvates see on väga konstruktiivne, on selge, et see on reaktsioon Hiina tegevusele, mida Hiina on teinud alates kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastast. seega see on väga teretulnud ja vajalik poliitika, et astuda vastu paljudele või mõningatele Hiina poliitikatele, mida on ellu viidud Lõuna- ja Kagu-Aasias, mis ei ole reeglitega kooskõlas. Hiinal ei ole absoluutselt mingit probleemi rahvusvahelist õigust ignoreerida, võttes kui me vaatame ka, milline on olnud rahvusvahelise arbitraaži lahendus kui me räägime nendest äh, saartest äh, Lõuna-Hiina meres, et need ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt Hiina territooriumi osa, ehk siis tõesti demokraatlikud riigid äh, piirkonnas peavad kokku tulema ja välja pakkuma midagi vastukaaluks, minu arvates see on väga teretulnud. Applaud Japanese efforts uh, to do so because it's high time sest et nüüd on aeg käes selleks tegevuseks, aitäh. suur tänu. härra Len-, Hellendorf, palun, teil on ka sõna. aitäh. Te suursaadik, suur tänu teie märkuste eest. täpselt seda ma tahtsin öelda, et see lähenemine ei tulene ainult Jaapani poolt, vaid see on kahesuunaline aga kuna see on kahesuunaline samal ajal ja sellele on nii suur jõud, siis selline tugev kokkulepe, mis on nii majanduslik, aga ka poliitiline, võib-olla kriisiolukorras see on ainulaadne, seda ei nähtud ette. meil on pikaajaline positiivne koostöö tõepoolest, aga selline veider äh, olukord maailmas võimaldas selle, et me mõistsime, kui sarnased on meie suhtumised mitte ainult äh, eesmärgid, aga ka väärtused, küberjulgeolek, terrorismivastane võitlus, õigusriigi põhjumise, mereõigus, kõik on teemad, millega tuleb tegeleda poliitiliselt, aga nüüd on meil ka veel see täiendav boonus ning äh, see kohtulahend, äh, mis edastati, see on kõigi jaoks problemaatiline, aga eriti Jaapani jaoks, mis puudutab nende saarte olukorda, mis on nüüd äh, täpsustatud jääme ikkagi reeglitepõhisele maailmakorrale, aga see on keeruline kohati ja siin valguses hinnatakse ka Jaapani ja Euroopa Liidu kokkulepped, aitäh! ja viimane sõnasaaja meie kuulamisel on Alais Peterle. Uh... aitäh! kuna olen strateegilise partnerluskokkuleppe raportöör väliskomisjonis, siis on mul hea meel kuulata täna meie kolleegide sõnavõtte. kaks kokkulepet äh, viivad meie koostöö Jaapaniga uuele tasandile, see on nii Euroopa kodanike kui Jaapani kodanike hüvanguks. kaks majandust ja demokraatlikku riiki riiki, kellel on ühine nägemus koostööks ja kaubanduskoostööks. me lähtume reeglitepõhisest mitmetasandilisest äh, koostööst. siin on nüüd õiguslik alus loodud sektoriaalseks koostööks valdkondades, mis pakuvad huvi mõlemale partnerile, regionaalsed äh, üleilmsed väljakutsed, kahepoolne koostöö võimaldab ka koostööd uutes valdkondades, on üli, üle neljakümne valdkonna küberkuritegevusest tervishoiuni. mina olen pühendunud terviseteemadele oma töös ja minu arvates see on esimene kord, kus tervishoiu peatükk on lisatud. see puudutab ka koostööd teadus- ja arendustegevuse vallas mis parandab meie ligipääsu globaalsetele turgudele, et juhtivad meditsiinieksperdid saavad ühiselt lahendada peamisi väljakutseid, aga see on lihtsalt ainult üks näide süvendatud koostööd. professor Berkovski ja härra suursaadik mainisid ka Indiat ja ma tahaksin, et see koostöövaim, mis oli läbirääkimistel Jaapaniga, et sarnane ambitsioonikus oleks ka meie suhetes Indiaga, mis on teine väga oluline partner meie jaoks ning ütleksin ka, et mul on hea meel, et me jõudsime kokkuleppele kahe parlamendi rolli osas kui neid lepinguid äh, heaks kiidetakse ja ellu viiakse, et kahel parlamendil on vastutus ka tulevikus. järgmisel nädalal hääletame Strasbourgis. see ei ole, see on rohkemat kui lihtsalt vabakaubanduskokkulepe, siin on nüüd võrdsed partnerid, kes on valmis probleeme ühiselt lahendama me eeldame, et mõlemat raportit toetatakse ning ootame juba koostööd Jaapani partneritega. me oleme jõudnud uude etappi, nüüd on ka uus väljakutse, me peame valmistuma ambitsioonikaks elluviimiseks nende kahe kokkuleppe osas. lõpetuseks tahaksin tänada Euroopa Komisjoni läbirääkimismeeskonda suurepärase koostöö eest. aitäh ka variraportööridele ning eriline tänu härra suursaadikule ja ka teie eelkäijale, kes tegi suurepärast tööd selleks, et seda protsessi soodustada ning minu siiras tänu ka paljudele kolleegidele, kes ei ole täna siin, aga ma tõlgendan nende puudumist kui head märki, sest see koda on täis, kui me lahendame probleeme. see tähendab aga, et probleeme enam ei ole. ja suur tänu, aitäh selle koostöö eest, mis näitab peagi ka oma vilju, suur tänu. Arigato gozaimas. meie tänane koosolek on lõppenud. järgmine koosolek on esmaspäeval Strasbourgis poole kaheksast kella üheksani koos äh, Ähm, arengukomisjoniga ja äh, inimõiguste allkomisjoniga ja me võtame vastu siis seal Saharovi auhinna laureaadi härra Sentsovi.